Κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση... Daamid ja härrad, ma avan istungi. rahva partei ja sotsialistide ja demokraatide nimel sain ma palve Ähm, teha muudatus komisjonides ja delegatsioonides. selle istungi protokolli lisatakse see, kui ei ole, kui ei ole muu vastuväiteid või kommentaare, siis, siis need määramised on seal vastuvõetuna olemas äh, protokollides. Läheme siis meie päevakorrapunktide juurde ning esimene küsimus, esimene punkt on suuline küsimus, on ajakohastatud ILO konventsioonide ratifitseerimise ja rakendamise kohta. me alut-, alustame äh, diskussiooniga ning ma annaksin sõna äh, küsimuse esitajatele, koostajatele, härra Serkasele kolmeks minutiks. suur aitäh Äh, aitäh, äh, kallid kolleegid, äh, tere õhtust, härra volinik. finantskriis, tuleviku väljavaated, tuleviku